sellisel juhul on protokoll kinnitatud. Lähme nüüd päevakorra juurde. tänane päevakord kinnitati esimeeste äh, konverentsi poolt kahekümne esimesel mail kaks tuhat viisteist vastavalt artiklile sada nelikümmend üheksa ning see on juba laiali saadetud. ma ei ole saanud ühtegi taotlust päevakorra muutmiseks, seega Eh, on päevakord muutmata kujul vastu võetud. ning mõne minuti pärast toimub pidulik istung, jah, palun. president, colleagues härra president kallid kolleegid ma tahaksin juhtida teie tähelepanu asjaolule et sel ajal, kui me praegu räägime, siin, seal vasakul käel minust on tühi koht ja see kuulub ühe poliitilise partei liidrile Prantsusmaalt. proua Marine Le Pen puudub ja siit istungilt mitte sellepärast, et on probleeme Brüsseli lennujaamas, vaid oma sõidu tõttu Moskvasse. meedia andmetel külastab ta Moskvat et saada regulaarselt laenu eh, Vene pankadelt ja ma ei arva, et asi on ainult rahas, ta on Moskvas juhtnööride tõttu ja pärast me kuuleme tema saadud juhtnööre siin istungil. ma kutsun üles Prantsuse ametivõimusid uurima neid väga kahtlasi poliitilisi kampaaniaid, mida läbi viiakse ja palun parlament, toetage mind selles. Un punto all'ordine del giorno? Eh, kas see on seotud kuidagi päevakorraga? Voudrais... sooviksin pöörata kolleegi tähelepanu sellele, et Marine Le Pen on Pariisis ja et kui ta sooviks teada, millised on meie suhted tuuma eesistujaga, Eh, et ehm, eh, temaga läbirääkimisi pidada, see ei puuduta mitte finantseerimisküsimusi, vaid see puudutab poliitilisi küsimusi ning eh, mina juba kakskümmend aastat olen tihedates suhetes Venemaaga, nii et kallid kolleegid, lõpetage jampsimine, ärge otsige armeid kollasest pressist ja palun käituge professionaalselt ja ausalt lugupeetud kolleegid, praegune arutelu ei ole päevakorras. härra president lugupeetud kolleeg, minagi lisan oma hääle ja palun, et esimeeste konverents kaaluks võimalust ja kuulutaks, et tegemist on huvide konfliktiga, kui mõni poliitik või poliitiline partei saab laenu siin kojas välismaalt. Front Nationali puhul on see nii ja ma palun, et esimeeste konverents kaaluks seda küsimust väga tõsiselt. Honorevole Bolsonaro Non è un punto all'ordine del giorno. härra Bolsonaro, see ei ole päevakorrapunkt. Teie fraktsiooni esimees võib tõstatada selle probleemi järgmisel esimeeste konverentsil. no scusate, no sta per iniziare. nii, ja nüüd algab pidulik istung see punkt ei ole päevakorras, selle tõstatas parlamendisaadik, kellele teine parlamendisaadik vastas ning nüüd algab pidulik istung. ning äh, kuulame nüüd meie külalist härra Ban Ki-mooni. minutiks katkestame istungi, et härra Ban Ki-moon ja president Schulz saaks saali tulla ning äh, hetkeks katkestame istungi.

lugupeetud ÜRO peasekretär, meil on suur heameel selle üle, et me saame teid tervitada siin Euroopa Parlamendis järjekordselt. Äh, härra Pann, äh, südamest tere tulemast teile ja äh,